puudutab äh, kaubandussuhete parandamist äh, vähim arenenud riikide vahel ning vähim arenenud riikide ja Euroopa Liidu vahel. suur aitäh! suur aitäh ka teile, härra Nemet! meile on äh, esitatud mitmeid äh, resolutsiooni eelnõusid ja ka ühine resolutsiooni ettepanek ja me hääletame homme kell üksteist, sellega on päevakorrapunkti käsitlemine lõppenud ja me läheme edasi järgmise punktiga, mis puudutab Islandi kahe tuhande kümnenda aasta eduaruannet. Äh, ja see resolutsiooni ettepanek on esitatud nõukogu ja komisjoni avalduste alusel. nii et nüüd siis Islandi küsimuse juurde, aga selleks, et kõik saaksid istuda oma kohtadele, katkestame istungi üheks minutiks. Is this a request for catch the eye, is that? kas te soovite sõna võtta vaba mikrofoni raames selle teemal? jah, ma panen teid kirja. nüüd siis, nagu ma ütlesin, läheme me järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Islandi kahe tuhande kümnenda aasta eduaruanne ning kõigepealt annan ma nõukogu nimel sõna äh, proua Georile. suur aitäh! lugupeetud härra president, lugupeetud härra volinik, lugupeetud parlamendisaadikud, ma arvan, et Euroopa Parlamendi positiivne ja konstruktiivne roll on äärmiselt oluline Äh, üldist, muude läbirääkimiste ja ka äh, liitumisläbirääkimiste üle puhul. seitsmeteistkümnendal juunil äh, Euroopa Ülemkogus otsustati ühehäälselt anda Islandile kandidaatriigi staatus ja esimene ministrite tasemel äh, toimunud konverents toimus kahekümne seitsmendal juulil äh, kaks tuhat kümme ja novembris algas äh, sõelumisprotsess. ja see protsess toimub plaani kohaselt. järgmine konverents on ette nähtud kahekümne seitsmendaks juuniks ja nii me saame võimaluse vaadelda, millised on olnud tulemused ja me loodame, et me saame võimalikult palju peatükke äh, sulgeda. Äh, mõned valdkonnad on eriti olulised Teie resolutsiooni ettepanekus on äh, need olulised aspektid samuti ära toodud. eduaruandes tuvastas komisjon, et Island täidab poliitilisi kriteeriume ning hoolimata majandus- ja rahanduskriisist, mis seda riiki väga rängalt tabas, loodame sellele, et riik on võimeline täitma, alustama nende meetmete juurutamist, mida on vaja liitumiseks. neljateistkümnendal äh, detsembril kaks tuhat kümme toonitas äh, nõu-, ülemkogu, et äh, Islandis on demokraatia toimunud juba väga pikka aega väga hästi, euro-, mm, riigil on vastavad institutsioonid, sidemed Euroopa Liiduga ja et Island on väga hästi ette valmistatud selleks, et võtta üle Euroopa Liidu õigustik ja Island on Euroopa Majandusühenduse liige Euro, Euroopa Majanduspiirkonna liige. Islandil on äh, võimekus pidada vastu äh, konkurentsile siseturul. Äh, ülemkogu meenutab, et läbirääkimiste eesmärgiks on see, et Island oleks piisavalt ettevalmistatud. läbirääkimiste edenemine sõltub sellest, kas Island täidab äh, e eeldusi, kas Island äh, on nõus seitsmeteistkümnenda juuni kahe tuhande kümnenda aasta ülemkogu nõudmistega ja kas on võimalik äh, kõrvaldada veel olemasolevad puudujäägid. ülemkogu meenutas ka seda, et läbirääkimistel on Euroop-, mm, aluseks Euroopa Majandusühenduse leping, kahe viim-, viimase aasta jooksul on Island olnud Euroopa Liidu jaoks väga konstruktiivne partner ka Schengeni ruumis, Island on äh, väga hästi üle võtnud äh, Euroopa Liidu õigustikku ja ülemkogu julgustas äh, seda tööd jätkama. Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanekus on väga hea ülevaade tehtud edusammudest ja veel lahendada vajavatest ülesannetamist. meil on äh, ühiselt kohustus olla avatud ja suhelda Islandi ja Euroopa Liidu kodanikega ja ma sooviks teie tähelepanu juhtida sellele, et äh, Ungari eesistumise ajal on väga palju veel vaja ära teha. iseenesestmõistetav on see, et äh, me arvestame kõigi liikmesriikide komisjoni ja parlamendi toetusega. me peame oma töö hoogu säilitama ja veel selle poolaasta jooksul äh, üritama edu, edasi liikuda liitumisprotsessis. ma olen peaaegu, ma olen veendunud, et Islandi liitumine võiks olla edukas ja et Islandi liitumine on, võiks liitumisprotsessidele anda uut hoogu. meil on vaja tugevat Euroopat ja iga edusamm on äh, sellega seoses väga oluline, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, komisjoni nimel volinik Füüle aitäh, härra president, austatud parlamendiliikmed see debatt Islandi üle ning järgmised sammud selle liitumisprotsessis täna on äärmiselt ajakohane. tahaksin tänada teie koda selle toetuse eest Islandi liikmelisusele ning õnnitleda raportööri härra Predat tema kõrgekvaliteedilise raporti eest. Euroopa Parlamendi resolutsioon, mida arutatakse, on äärmiselt äh, kasulik panus sellesse protsessi. see saadab õige sõnumi Islandile õigel ajal Äh, Islandi vastavuse hindamine AKI-ga, äh, see sõelumistegevus hetkel käib. alates novembrist kaks tuhat kümme kakskümmend neli peatükki on arutatud ning kakskümmend kolm äh, kahepoolset sõelumiskohtumist on lõpule jõudnud, kaasa arvatud kalandusteema, põllumajandus, keskkond, regionaalpoliitika ning finantsteenused sõelumine on oluline tehniline protsess ja need kohtumised on juba määratlenud äh, tundlikud küsimused äh, ning väljakutsed, äh, mis eksisteerivad võtmepeatükkides nagu põllumajandus, keskkond ning kalandus. läbirääkimiste protsessi see etapp jõuab lõpule juuniks võin üle kinnitada, et me eeldame seda, et tegelikult läbirääkimised hakkavad Ungari eesistumise aja lõpupoole, avatakse mõned liitumiskonverentsi peatükid, peatükid liitumiskonverentsil, mis on kavas kahekümne seitsmendaks juuniks. tegemist on ambitsioonika, kuid saavutatava ajagraafikuga, kui kõik osapooled on võtnud endale kohustuse saavutada progressi komisjon on alati valmis äh, võtta Island, võtma Islandi spetsiifikat ning eeldused arvesse. Äh, äh, mis puudutab nii konkreetset lähenemist liitumisläbirääkimistele ning täielikult tuleb tagada ka meie ühenduse põhimõtted ning reeglid. seetõttu tahame töötada avatud ning konstruktiivses vaimus, et saavutada lahendusi, mis on vastuvõetavad mõlemale poolele, nii et see saab peegeldatud, see kõrgetasemeline koostöö, mis Euroopa Liidu eh, ning Islandi vahel eksisteerib. Eh, Igas-, nagu igasuguse liitumisega senini, on oodatav, et eh, tegemist ei saa olema alati lihtsa ülesandega, aga me usume, et koos Islandiga oleme me alustanud edukat teekonda. mis puudutab Icesave'i ja nii nagu sellele on viidatud ka teie resolutsioonis, siis komisjon tervitab kiiret lahendust selles küsimuses, mis on kõigi osapoolte huvides. mis puudutab äh, majandust, siis äh, pangandus ning Islandi äh, fiskaalkonsolidatsioon IMF-i programmi raames on olnud muljetavaldav see kohandamisprogramm on õigel teel ning valitsus on võtnud endale kohustuse edasiseks konsolideerimiseks. võla restruktureerimine aitab tugevdada majandustaase taastumist. valitsus töötab ka strateegiaga, millega järk-järgult loobuda kapitalikontrollidest. see panustab kindlasti paranevasse ärikliimasse. lühidalt mainin ka äh, liitumiseelse instrumendi toetust ja meetmeid, mida me hetkel oleme kohandamas. esialgne ümbrik kakskümmend kaheksa miljonit eurot on ette nähtud järgmiseks kolmeks aastaks, et toetada administratiivpädevuse tugevdamist ning valmistada Islandit ette struktuurifondide haldamiseks. head edu on saavutatud ka Äh, riikliku IPA programmi lõpetamiseks aastaks kaks tuhat üksteist ning rida konkreetseid tegevusi on juba alganud TAIEX programmi raames. ma jagan täielikult teie arvamusi selle kohta, et on vaja faktipõhi, vajadus faktipõhiseks avalikuks debatiks Euroopa Liiduga liitumise üle. see võib mängida otsustavat rolli, suurendades äh, mõistmist selle kohta, millised on äh, Euroopa Liidu poliitikate ning tegevuste realiteedid ning see aitab kindlasti lahti saada ka müütidest. ning eh, ma tervitan ka seda, et Islandi ametivõimud on alustanud intensiivseid teavitustegevusi. on julgustav teada, et Islandi avalik arvamus on märkimisväärselt paranenud eh, Euroopa Liidu poole eh, viimase aasta jooksul. see puudutab nii toetust jätkuvale liitumisprogressile, kui ka suhtumist äh, liikmelisusesse ning Euroopa Liidu äh, mainesse. komisjon on äh, omaenda info ning teavitustegevust koostamas selleks, et aidata kaasa hästi informeeritud avalikule debatile. Euroopa Liidu delegatsioon Reykjavikis on täielikult tegevuses ning aktiivselt seotud teavitustegevusega ja on kavandatud ka uus Euroopa Liidu infokeskus. härra president, austatud parlamendiliikmed, ma hea meelega ootan äh, seda, et nüüd, kui äh, sõelumisprojekt on, protsess on peaaegu lõppenud, saame me alustada Islandiga liitumisläbirääkimisi. aitäh, nüüd jätkame kõnelejatega fraktsioonide nimel, alustuseks pooleteiseks minutiks äh, härra Preeda Rahvapartei fraktsioonist. aitäh, kõigepealt tahaksin ma tervitada presidenti ja äh, nõukogu ja komisjoni ning tänada äh, teid kõiki koostöö eest. me oleme äh, resolutsiooni koostamisel arvestanud teie seisukohtadega. üheksa kuud tagasi, kui me hakkasime esimest korda arutama, kas Island võiks saada Euroopa Liidu liikmeks, arutasime nelja aspekti. kõigepealt poliitiline kriteerium. Islandil on tugev demokraatlik traditsioon ja me peame hindama ka seda, millist edu on see riik saavutanud viimastel kuudel äh, kohtuvõimu sõltumatusega ehm, seoses justiitsministri ametisse nimetamisega kuid äh, tähtis on see, et äh, meetmeid tuleb äh, ka ellu rakendada. teiseks, majanduslik kriteerium. Island kuulub Euroopa Majanduspiirkonda ning täidab nagunii suuremat osa majanduslikest kriteeriumitest. mina tervitan Islandi liitumist Euroopa Liiduga. ma loodan, et seda toetavad ka Islandi elanikud, kes varsti osalevad rahvahääletusel ja loodetavasti ei ole nad vastu Islandi liitumisele kolmandaks aspektiks on see, et Islandi liitumine Euroopa Liiduga on äh, Euroopa Liidule suurepärane võimalus oma kohalolekut Arktika Nõukogus tugevdada. ja peale selle on väga tähtis ka avalik arvamus, äh, mis on oluline Islandi liitumisel ma loodan, et Islandi võimud viivad läbi avaliku konsultatsiooniprotsessi ja peavad nõu kõikide asjakohaste sidusrühmadega, sest esialgsed uurimis, esialgsed küsitlused näitavad, et Islandi rahvas toetab liitumist, aitäh! aitäh ja härra Sassoli sotsiaaldemokraatide nimel kaks minutit. aitäh, härra president homne hääletus on oluline samm Islandi liitumisel Euroopa Liiduga. Äh, kolleeg Preda ütles juba, et äh, Island on teinud suuri edusamme, ma nimetan siin äh, kohtusüsteemi iseseisvuse suurendamist, Äh, ko-, äh, ko-, võetud on kohustus äh, luua uurimiskomisjon, et uurida neid protsesse, mis viisid Islandi pangandussüsteemi kokkukukkumiseni. Euroopa Liidu ja Islandi parlamentaarse komisjoni moodustamine ning on võetud vastu seisukoht Eurotsooniga liitumise suhtes, mm, mm, on ja mis puudutab Icesave'i, siis äh, see oli väga delikaatne teema. Äh, tulemus on referendum, Island saab äh, oma arvamuse välja öelda ja kindlasti on vaja ka järgnevat arutelu. see on kindlasti väga oluline, sest Islandi rahvas saab äh, läbirääkimiste väga delikaatses faasis oma arvamuse välja öelda. Äh, is-, e- varem on olnud näha, et referendum ei oleks edukas ja Islandi valitsus on äh, rahvaga alustanud arutelu, on näidanud, et ära, et millised on kohustused, mida, mida tuleb teha, et korvata äh, Ühendkuningriigi ja Hollandile tekitatud kahju, äh, aga me ei taha liiga palju survet avaldada, et Islandi ühiskond äh, hakkaks tegelema ainult enesekaitsega. ma arvan, et Island ja Euroopa peavad leidma parima lahenduse selleks, et oleks võimalik täita neid lepingus ette antud kriteeriume ja äh, säilitada Islandi majandus, Islandi keskkond, võtta arvesse Islandi eripärasid, Islandi liitumine Euroopa Liiduga tähendaks Euroopa jaoks seda, et Euroopa laieneks kuni põhjapooluseni ja see oleks väga positiivne meie poliitikale, meie keskkonnale ja ka teadusele. selge on see, et äh, Euroopa näitab ka kuuskümmend aastat hiljem, et ta on endiselt väga atraktiivne härra Kelleger, üks minut. suur aitäh, mul on väga hea meel komisjonilt eh, täna kuulda, et eh, sõelmisprotsessi käigus on läbi viidud, läbi võetud juba niivõrd palju eh, peatükke, kuigi sõelmine algas alles novembris. Island on Euroopa Majanduspiirkonna liige ning see on kahtlemata väga suur eelis, see tähendab seda, et suurem osa kiist on nagunii üle võetud kuuskümmend viis protsenti Islandi rahvast soovib, et läbirääkimised Euroopa Liiduga jätkuksid. mina oma ametikoha tõttu pean aga kohaseks öelda Islandi rahvale, et nad ei saa eh, tegelikult eh, teha lõplikku otsust, enne kui nad on kursis kõigi asjaoludega. Euroopa Liidu Islandi parlamentaarassamblee assamblee leiab aset kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal kuupäeval ja ma arvan, et Islandi parlament ning Euroopa Liit võivad kahtlemata neid läbirääkimisi pidada äärmiselt edukalt. kahjuks Oslos veel kokkulepet ei saavutatud, kuid on tähtis, et kokkulepe saavutataks. ja me ei saa makrelli makrelli varudesse suhtuda niimoodi, et teaduslikud tõendid tegelikult meile midagi ei tõenda. aitäh no.. roheliste nimel härra Tarand, üks minut. suur aitäh, härra president. väike riik teeb Euroopa Liidule oma liitumissooviga alati palju äh, peavalu. Islandi peavalu on ka meile täiesti tuttav, kalavarud ja keskkonnakaitse kuid ma arvan, et meil on peavalu vastu rohi täiesti olemas ning Euroopa Parlament tervitab seda. väikesed riigid vajavad õrna kohtlemist. ma imetlen alati härra Tännoki seisukohti, sest härra Tännok on väga põhimõtteline poliitik ta räägib ikka sellest, kuidas Island on AKI üle võtnud ja nii edasi, aga seekord me oleme küll vastu härra Tänaki radikaalsetele muudatusettepanekutele ja palume roheliste nimel, et te leiaksite mingi kompromissi hiljemalt homseks. ma olen siin äh, kojas juba palunud äh, sisse seada uue tõlkide ruumi ja kuus äh, kohta ka Islandi parlamentääridele nüüd härra Tänat suur aitäh, ma toetan täielikult seda, et Island saaks Euroopa Liidu liikmeks, kuigi kahtlemata otsustab seda ikka ennekõike Island oma referendumil. Island on väike, stabiilne ja jõukas demokraatia, eh, kuulub NATO-sse ning eh, ka Euroopa Nõukokku ning eh, kuigi Islandil on suured kalavarud, on tal selja taga ka finantskrahv ning seetõttu peab äh, Island, äh, kui ta üldse saab Euroopa Liitu, äh, tõesti taotlema oma kalavarude asjus erandit, aga see tähendab seda, et Ühendkuningriik hakkab ka taotlema oma ähm, eesmärke, mis puudutab meie mitme, mitmeti mõistetavat kalanduspoliitikat ja mis puudutab Paala küsimust, siis ei ole ma siin ei poolt ega vastu, ma arvan, et äh, iga liikmesriik võiks ikkagi lähtuda oma siseriiklikust kultuurist ja väärtustest, nii et äh, Island äh, ilmselt taotleb mingeid kaitseklausleid vaala, vaalasektori osas, aga Ühendkuningriigile ja Hollandile võlgneb Island raha pärast Icesave'i asja. ning kui Islandil referendum läbi kukub, siis Ühendkuningriigi valitsusel on väga raske seda küsimust edaspidi toetada aitäh, härra Campbell-Bannerman, poolteist minutit. aitäh, esimest aprilli nimetatakse naljapäevaks. inimesed äh, hüppavad kas või nahast välja, et teisi siis lolliks teha nüüd äh, sellel aastal räägiti, et Island kavatseb tõesti Euroopa Liitu astuda. milline nali! küsitlused on ju näidanud et, et kuuskümmend neli protsenti Islandi elanikest tahavad iseseisvust ainult, ainult kolmkümmend, ainult kakskümmend neli protsenti tahab astuda Euroopa Liitu ning kuuskümmend protsenti Islandi ettevõtetest on täiesti vastu Euroopa Liitu astumisele. teised ütlevad, et Island tahab Euroopa Liitu, sest <laughs> Euroopa Liit pakub neile turvatunnet. millised lollpead! ise keelduvad ostmast Portugali võlakirju, keelduvad loobumast oma rikkelikest kalavarudest, ei taha öö, äh, oma neljakümne protsendist äh, ekspordi tulu öö, äh, kuidagi meiega jagada, kuigi tahavad säilitada oma kalaprivileege Nad on võitnud UNESCO demokraatia ähm, auhinna ja kuigi nende kohal ripub äh, finantskrahi äh, pohmell, on nad siiski väga sõltumatud, siin ei ole mingit nalja, aitäh. aitäh. see naljapäev ajas mind natuke segadusse, täna on kuues aprill, ma just kontrollisin kalendrist, aga olgu kui te tahate tänase päeva kuuluta, kuulutada esimeseks aprilliks, mis siis ikka. igatahes nüüd saab sõna härra Griffin fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel üheks minutiks. härra president, nagu on nii tavaline siin, siis eh, meil ei ole siin midagi pistmist diskussioonis demokraatiaga. Eh, enamik nendest inimestest siin räägib, et Islandi imemine euro musta auku on juba tehtud tegu, aga Islandi arvates mitte Need, kes äh, tahavad Islandi sõltumatust säilitada, äh, on, neid on kaks korda rohkem kui neid, kes äh, on nagu euroküslingud. enamik nendest ei usalda Euroopa Liitu. ainuke Islandi partei, kes oli selle liitumise poolt, on kolmekümnelt protsendilt nüüd kaheksateist protsenti toetust ainult saamas Äh, Island riik võib-olla tahab liitud, liituda selle föderaalse impeeriumiga, aga Islandi inimesed tahavad sõltumatust. see asi viib ju revolutsioonile. me võime siin iseennast õnnitleda selle liitumisprotsessis eest nii palju, kui me tahame, aga äh, see protsess, kus Island sunnitakse euro hullusärki, on meie kõigi jaoks väga kulukas. Island äh, ja riigid, kes on hetkel on siin kinni, selle revolutsiooni tagajärjel lõpuks saavad vabaks. mis see teeb too? härra Svensson, palun. aitäh. Äh, Island on väga väike äh, riik, aga samal ajal ka suur riik. Islandil on äh, demokraatlikud traditsioonid, millele on võimalik tagasi vaadata. seal on väga muljetavaldav kultuur, väga hea sotsiaalkindlustussüsteem, mis on palju parem kui teistes riikides. loomulikult me võiksime lõputult rääkida äh, majanduskrahhist kahe tuhande kaheksandal aastal, aga seda me nägime ju paljudes riikides, mitte üksnes väiksel Islandil. väike riik, kus elanikke on ainult kolmsada tuhat, saab muidugi eriti palju kannatada, kui tegemist on ohjeldamatu turumajandusega. seda ei tohi unustada, kui me räägime sellest Arktikasse kuuluvast Islandi saareriigist Island äh, on huvitatud kalapüügist, põlvkonnad on Islandil elatunud kalapüügist ja me peame seda arvesse võtma. me räägime ju tohutult väiksest äh, rahvast, mitte mingist tohutult suurest riigist. Island äh, Islandi olukorda tuleb muidugi analüüsida ja ma arvan, et ne, ne, nad on siiski saanud paremini hakkama kui paljud teised riigid. ma arvan, härra president, et ka Norral oleks parem hakata lähenema meile, me peaksime Islandit tervitama. proua Stiiler, suur aitäh, president, suur aitäh ka teile, raportöör resolutsiooni ettepanek, mida me täna arutame, on tasakaalustatud ja hõlmab kõiki eduaruande tähtsamaid elemente. kolmkümmend kolm peatükki on juba suletud, see tähendab seda, et Island liigub väga kiiresti edasi oma Euroopa Liiduga äh, ühinemise eesmärgi suunas. see komisjon, mis uurib Islandi pangakrahhi, on samuti tähtis tähtis on see, et õiglus pääseks võidule ja et süüdlasi karistataks. võib-olla Euroopa Liit ja liikmesriigid võiksid äh, jäljendada siin Islandi kogemust. Icesave'i ja Makrelli küsimus on muidugi, küsimused on muidugi valusad. loodetavasti teeb laupäevane referendum siiski saagale lõpu ja kahju on muidugi, et äh, pärast kõiki neid läbirääkimisi oli vaja ka teist referendumit makrelli kvootide ühepoolne suurendamine ja tagajärjed äh, äh, ligi läheduses olevatele laevastikele, äh, see otsus oli muidugi lühinägelik ja loodetavasti seda arutatakse ka edasistel läbirääkimistel ning äh, lõpetuseks tahaksin äh, veel öelda, et loodetavasti läheb hästi see kahekümne kuuenda, kahekümne seitsmenda aprilli kohtumine, mida juhib härra Gallagher, nagu ta ütles. suur aitäh ning äh, ECR-i nimel härra Stevenson. lugupeetud president, aitäh! mul on väga hea meel kuulda, et enamik Islandi elanikke ütlevad, et nemad ei kavatse mingil juhul Euroopa Liitu astuda. sellepärast, et miks nad peaksid siia tulema, miks me neid siia tahame, mida nad siis meile annavad? mida Euroopa klubi neist saab? Nende majandus on kokku varisenud, nende pangad eh, on sügaval kriisis, nad ei suuda üheksa päeva oma õhuruumi sulgeda ega puhastada, meie peame selle ka kinni maksma. ja nüüd siis minnakse makrellivarude kallale. aastal kaks tuhat viis tõi äh,, Island püüdis kolmsada kuuskümmend seitse tonni makrelli. nüüd on neil kavas äh, püüda seda koguni sada viiskümmend tuhat tonni. millist jätkusuutlikku makrelli majandamist selline käitumine küll näitab? alati on nad uhkustanud sellega, et nad on jätkusuutlikud kalastajad, alati on nad irvitanud meie ühtse kalanduspoliitika üle see on äh, täiesti kuritegelik, see on ka ebaseaduslik, vähemalt peaaegu ebaseaduslik ja ei ole mingit põhjust neid kutsuda Euroopa Liitu suur aitäh teile, härra Stevenson, nüüd siis härra Kadek, poolteist minutit. lugupeetud volinik, kallid kolleegid. nagu tavaliselt äh, ütleksin teile, et parlamendil on üks asukoht ja see asukoht asub äh, Strasbourgis. kalanduskomisjon tunneb äh, väga suurt muret makrelli küsimuse pärast ja mina tunnen suurt muret viimaste läbi Äh, rääkimiste arengute pärast Fääri saarte ja Euroopa Liidu vahel. Äh, kvoodi küsimus on äh, mureks, sellepärast et kahe tuhande kümnendast aastast on küsitud üha suuremaid kvoote lähtuvalt geograafilistest muutustest kliimamuutuse tulemusena. kahe tuhande kümnendal aastal tõsteti kvoote üle kuuesaja korra ja kuuesaja, kuuesaja protsendi võrra ja see on väga halb, mis on väga halvaks aluseks ka meie läbirääkimistele, kui langetatakse selliseid unilateraalseid otsuseid, me tahaksime kiireid lahendusi sellistele küsimustele ja me tahaksime, et Island kohandaks ka enda äh, käitumist, mitte ainult meie ei pea kohandama oma käitumist äh, seoses Islandiga ja mitte keegi ei taha ülepüüdmist ja makrellivarude täielikku äh, kadumist, sellest oleks kahju meile kõigile, Island peaks näitama üles suuremat vastutust ja ka suuremat paindlikkust äh, nendes läbirääkimistes ja meie aruteludes. nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde. härra Koslovski kõigepealt üheks minutiks suur tänu, härra president, tahaksin avaldada tunnustust Islandile, kuivõrd nad on jõudnud kandidaadi etapini Euroopa Liiduga liitumise protsessis lähtuvalt volini-, komisjoni ettevalmistuste hinnangust on Islandi ettevalmistustööd väga head ja igati kooskõlas ajakavaga. kuid pidagem meeles seda, et tingi-, liitumise tingimuseks on valitsuse, valitsuse pingutused ja ka rahva äh, arvamus, rahva ja üldsuse arvamus on ka olulise tähtsusega Islandi liitumisprotsessis Poola kogemus näitab, et mitte olulised ei ole ainult valitsuste kampaaniad ja ajakirjanike kampaaniad, olulised on ka vabaühendused ja koostöö regionaalsel ja kohalikul tasandil. härra Lugan. lugupeetud president, lugupeetud volinik Island on investeerinud palju äh, haridusse, teadusuuringutesse ja arengusse ja tahaksin äh, avaldada tunnustust Islandi ametivõimudele, et nad on toetanud Lissaboni strateegiat ja et nad on osalenud äh, selles. Nad on vastnud, võtnud vastu Islandi kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, pidades silmas, kui oluliste valdkondadega on tegemist, on oluline, et nad on tulevikuks oma eesmärgid paika pannud. ma usun, et Islandi liitumine Euroopa Liiduga äh, suurendaks stabiilsust, Euroopa Liit muutuks ka Arktika piirkonnas olulisemaks ja ka näiteks kliimamuutuse valdkonnas, taastuvenergiate valdkonnas oleks selline liitumine kasulik, ma usun, et samas aga kodanikuühiskonna dialoogi tähtsuse suurendamise vajadust Euroopa Liidu ja Islandi vahelise dialoog peaks olema ka intensiivsem. mina soovitaksin, et ootakem ära millised on läbirääkimiste lõpparengud, enne kui lõplikku seisukohti hakkame langetama. Me... lugupeetud president, kallid kolleegid, me isegi võime avaldada tunnustust iseendale. islandlaste soov meiega liituda näitab, et Euroopa Liit on endiselt atraktiivne. Euroopa Liidu integratsioon toob kaasa julgeolekut, turvalisust ja Islandi sarnane kõrge elatustasemega riik soovib seetõttu meiega liituda. majanduskriisil on loomulikult oma roll selles küsimuses mängida. Islandi liitumine Euroopa Liiduga aga ei ole iseenesestmõistetav. me oleme juba põhjalikult mõelnud, mida toob, millist lisandväärtust toob Island Euroopale ja nüüd Island toob kaasa oma õigusakte ja samuti ka NATO-sse teeb oma panuse väike li Euroopa Liidu liit oleks, aga samas irooniline on see, et äh, Island äh, vastu, vastab äh, meie tingimustele oma äh,, kuivõrd ta on meile hingelähedane ja jõukas, aga ma toetan läbirääkimiste jätkumist. proua Neimanova me arutame siin äh, Islandi eduraportit ning peame kaaluma äh, mitmeid aspekte. tegemist on täielisti demokraatliku riigiga, mis vastab kõigile inimõiguste nõudmistele. Island on vabakaubanduspiirkonna liige ning tema õigustik on kooskõlas meie omaga. võrreldes teiste kandidaatriikidega on Islandil suur edumaa vaatamata sellele, et äh, Island on toimiva turumajandusega riik, on olukord finantssektoris üsna vilets. Äh, mure, arvud pangandus- ja finantssektori kohta on väga murettekitavad, olukord küll paraneb, äh, inflatsioon on suutud, suudetud kontrolli alla saada, samas tööpuudus kasvab, ma tervitan Islandi otsust äh, tugevdada kohtusüsteemi iseseisvust. mulle tundub, et Island on teinud ka kultuuri ja hariduse vallas väga suuri edusamme ning on kooskõlas Euroopa Liidu standarditega. Island osaleb tervetes reas programmides nagu Erasmus Mundus. tegemist on stabiilse demokraatiaga, kus on stabiilsed institutsioonid. aitäh ja nüüd saab sõna volinik Füüle suur aitäh, president. lugupeetud saadikud, tänane arutelu on olnud viljakas. siin on juhitud tähelepanu sammudele, mida Island peab astuma selleks, et liitumisläbirääkimistel positiivse tulemuseni jõuda Äh, seda resolutsiooni eelnõu, mida me täna arutasime äh, ja äh, ka komisjoni eduaruanne möödunud ra-, novembris räägib seda, et Island on teinud suuri edusamme teel liikmelisusele, aga paljudes küsimustes tuleb veel ühte-teist ära teha. mitmed teist mainisid makromajandust. see küsimus on Äh, te mainisite makrellivarusid ja see loomulikult on äh, seotud kokkulepetega teiste rannikuriikidega. me oleme pettunud, et nende viimaste konsultatsioonide käigus ei ole erilist edusammu, edusamme olnud, erimeelsused poolte vahel on endiselt väga suured, ühelt poolt Euroopa Liidu ja Norra seisukohad ja teiselt poolt siis jällegi äh, Islandi seisukohad. selle kalavarude jätkusuutlikkus on meie kalandustööstusele väga oluline. komisjon jätkab kõigi võimaluste kasutamist selleks, et leida tasakaalustatud lahendus äh, rannikuäärsete riikidega makrellivarude osas. härra president, lugupeetud saadikud, äh, Island on jõudnud äh, otsustavasse faasi. tempo Euroopa Liidu teel sõltub Islandi enda otsusekindlusest. ma olen täiesti veendunud, et meie ühise toetusega, meie äh, meie toetusega Islandi rahvale suudab Island teha edusamme teel Euroopa Liidu suunas. suur aitäh! aitäh, volinik ja nüüd saab sõna nõukogu esindaja proua, proua Jüri aitäh, president. lugupeetud saadikud, ma tahaksin teid tänada, et te selles arutelus osalete. Te olete heitnud valgust tervele reale küsimustele ning ma arvan, et need kõik on olulised liitumisläbirääkimiste protsessis. komisjon tegeleb sellega ning me kindlasti pöörame väga suurt tähelepanu kõigile aset leidvatele sündmustele. mina osalen assotsiatsiooni nõukogu kohtumisel aprilli lõpus ning ma olen veendunud, et meil õnnestub saavutada otsesest allikast e, infot olukorra kohta. ei ole mingit kahtlust, et kui vaadata põllumajandust ja kalandust või IceSave'i küsimust, siis need on valdkonnad, mis on kõige keerulisemad, aga ma olen veendunud, et kõik need küsimused leiavad käsitlemist läbipaistvalt Äh, liitumisläbirääkimiste käigus äh, edastatakse liikmetele ka infot äh, ning lõpetuseks tahaksin juhtida tähelepanu ühele asjale. mul on väga hea meel, et selle arutelu käigus mitte ükski kõneleja ei seadnud kahtluse alla seda, et Island on korralikult toimiv demokraatlik riik, kõik tunnistasid seda ning me oleme täiesti kindlad, et